Teie raport Euroopa Parlamendi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestus. annan sõna raportöörile. Teil on neli minutit, palun. Thank you, madam president. suur aitäh, lugupeetud president. raha loomulikult on oluline ja aeg on raha ja seetõttu on neli minutit minu jaoks väga olulise tähtsusega siin kojas äh, kõik teavad seda, võib-olla kõik Euroopa kodanikud seda aga ei tea, et äh, iga-aastane eelarvemenetlus on kolmnurkne äh, struktuur ja raportöör navigeerib nende kolme nurga vahel vastavalt kodukorrale ja tõlgendus on vägagi jäik ja aeg konstruktiivseks aruteluks on väga lühike, isegi liigagi lühike, ma pean ütlema aga on äh, teisi osapooli, äh, nagu näiteks Euroopa Komisjon, kes äh, nõuab, et parlament peaks ähm, tähtaegadest kinni. kui homme raport täiskogul vastu võetakse, võime me selle välja saata ja öelda, et parem hilja kui mitte kunagi teine aspekt seisneb selles, et on mitmeid institutsioonide vahelisi kokkuleppeid, hinnanguid komisjoni poolt, härrasmeeste kokkuleppeid ja nii edasi, mille osas on kokku lepitud põlvkondade jooksul juba enne meid. ja need mõjutavad meie eelarve läbirääkimiste tulemusi, sellepärast et ei ole võimalik ületada seda summat, mis on ette nähtud või mis on kokku lepitud ja vähendada seda isegi siis, kui see osutub vajalikuks. kui ma nüüd isiklikult võin öelda, siis see oli minu jaoks kõige raskem aspekt selle raporti ettevalmistamisel, kuid äh, parlamendi teenuste äh, peadirektoraadid, esindajad ja teised äh, akrediteeritud assistendid, fraktsioonide esindajad ja koordinaatorid ja variraportöörid ning komisjoni esimees, suur aitäh teile kõigile, te olete täna teinud suure töö, me oleme nüüd täna siin ja raport on valmis saanud üldiselt on soovid vastuolulised, kõigepealt äh, teha sääste, äh, võttes arvesse majanduslikku olukorda ja teisest küljest tagada Euroopa Parlamendi Euroopa Liidu äh, korrektne toimimine on sageli põrkunud, on otsitud kompromisse ja sageli on ka neid leitud. ülejäänud tekst on demokraatliku hääletuse tulemus eelarvekomisjonis ja äh, nagu ikka, siis mina lepin demokraatliku tulemusega ja seetõttu mina soovitan, et parlamendisaadikud hääletaksid selle poolt. aga on üks ka väike probleem, nimelt äh, see kurikuulsus, kurikuulsus äh, transporditeenuste internaliseerimine. eelarvekomisjon arutas seda ja samuti samamoodi tegi seda juhatus, komisjon palus raportööril äh, see äh, summa reservi panna, see tähendab seda, et äh, kui me selle teema juurde hiljem tagasi tuleme sügisel või varem, kui nii otsustatakse, ja ähm, määrame ära, kas need fondid siis vabaks anda või mitte kui vaadata nüüd raporti lisa, siis tingimuslikkus on pandud büroo kätesse, juhatuse kätesse Äh, see on minu arvates äh, tegelikult kodukorra vastane ja äh, vaatame, kuidas seda olukorda parandada ja ma tõesti siiralt loodan, et ma, et, et olukord hullemaks ei lähe. aga positiivse külje pealt nägime me, et meie võrratu tõlketeenus on mm, midagi, äh, äh, mille abil on välja töötatud ka Google Translate äh, ja sellega teenitakse väga head raha ja ma olen kuulnud ka, et maksude optimeerimine on midagi, mida tahetakse väga teha ja seetõttu ma palun, et nad teeksid omalt poolt vabatahtliku annetuse meie mm, eelarvesse ja see võib-olla aitab neil mõista ka, kui oluline on keskklassi töökohti hoida, igal juhul. lõpetuseks, lugupeetud president, tahan ma öelda, et ma olen uhke ja rõõmus selle üle, et roheliste algatus, mis keskendub investeeringutele ja püsivkuludele, kulutõhusale transpordile ja paremale avalikule hankesüsteemile, on selles raportis kajastust leidnud. suur aitäh veel kord kõikidele nendele, kes on olnud osaks sellest keerulisest protsessist ja ma loodan, et me homme selle raporti ka vastu võtame, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Rüübich, palun! ja suur aitäh, lugupeetud president McInnes, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada kolleeg Tarandit äh, kui raportööri, äh, kes vastutas Euroopa Parlamendi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvestuse eest ja ta on võtnud väga tasakaalustatud positsiooni ja ta on väga palju aidanud kaasa sellele, et me lõpuks ka kompromissile jõudsime eelarve osas ja riigipead ja valitsusjuhid seitsmeaastase perioodi kontekstis äh, vähendasid seda ja äh, iga-aastaselt on ette nähtud äh, töötajate arvu vähendamine ja meie parlamendis oleme võtnud endale kohustuseks maksumaksja vahenditega võimalikult tõhusalt ümber käia ja, ja meil on äh, halduskuludeks ette nähtud teatud summa ja meie oleme kaks, selle, seda kakskümmend äh, protsenti vähendanud äh, üheksateistkümne koma seitsmeteistkümnele protsendile ja ähm, null koma kuus protsenti on see, mida me otsustasime, mis on allpool inflatsioonimäära äh, ja ma usun, et tegemist on vägagi säästliku eelarvega, kuid ma tahaksin kõiki kolleege siiski siin kojas paluda, et nad ka oma säästmisvõimalusi tõsiselt võtaksid. on selliseid valdkondi, kus on teatud ülemmäärad ja tegelikult ei pea ju kogu raha ülemmäärani alati ära kasutama Euroopa Parlamendis on tore asi see, et äh, Euroopa Parlamendi äh, saadikud äh, omavad vastutust, igaüks omab isiklikku vastutust ja meil on palju ise võimalik ära teha, suur aitäh! aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna aitäh, president, ka mina tahaksin tänada kolleeg Tarandit, kes tõepoolest kuulas ära variraportööride seisukohti ja me pidime tegutsema üsna kiiresti, arvestades ka seda õhkkonda, mis oli seotud Brüsseli rünnakuga, need eelarve see eelarve eelnõu kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks on minu arvates tasakaalus ja mõistlik väga eh, tihtipeale on eh, need teemad, mis eelarve juures olulised on, sellised, mis eh, võib-olla väga palju kirgi üles ei küta. me võime olla õnnelikud selle eest, et me oleme jooksvad kulud hoidnud suhteliselt stabiilsed, tõus on olnud tõesti väit-, väga väikesed ja äh, need kulutused, mis on kaas-, kaasnevad mitmekeelsusega, iiri keele kasutusele võtmisega täie, täies mahus, ka need ei ole kuigi suured. ja mina omalt poolt tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on teha sisse vahet investeerimiseelarve ja tegevuseelarve vahel. praeguses eelarves see vahe eriti selgelt välja ei tule Äh, ma arvan, et me peame väga lähed-, tähelepanelikult vaatama seda, mis toimub jooksvate kuludega ja hoopis teistsuguti tuleb läheneda investeerimiseelarvele, aitäh! suur aitäh, kaheks minutiks saab nüüd sõna härra Torvalds. suur aitäh, aitäh, proua president, järgmisena tahaksin tänada raportööri, oma sõpra Indrek Tarandit parlamendi eelarve, tulude ja kulude eelarvestus kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks on olnud väga huvitav protsess. kas see on olnud läbipaistev, kas see peaks olema läbipaistev? me üldiselt usume, et poliitika üldiselt ja rahaliste vahendite kasutamine just eriti peab olema läbipaistev ja seda me vähemalt oma koduriikides ütleme aga tõsiasi on see, et parlamendi eelarve äh, on äh, läbinähtamatud teatud määral, mis tegelikult ei ole vastuvõetav ja on ka teatud äh, struktuurseid probleeme, investeeringuid ja jooksukulusid ei eristata, ehm, e-, ei vaadata, kas erakorralisi kulusid kasutatakse ka reaalsuses, ehm, ja eelarveseadusi ei kasutata ehm, nende sihtotstarbest erinevalt. Sebastian Brandt sündis Strasbourgis ehm, eh, tuhande neljasaja viiekümne seitsmenda aastal ja eh, ta ehm, avalikutas eh, raamatu Lollide laev ning ja äh, tundub, et meid koheldakse samamoodi kui neid narre seal laeval ja meie oleme otsustanud äh, selle vastu homme hääletada, meie ei ole osa meeskonnast laeval, äh, kus ei teata, kuidas laeva tuleb navigeerida keerulistes vetes ja seetõttu meie tahaksime seda ähm, usaldamatust, mis Euroopa vastu järjest suureneb, parandada ja oktoobris äh, toimub lõpphääletus eelarve osas, vaatame siis. suur aitäh ja nüüd äh, härra Umas ja poolteist minutit. lugupeetud president, aitäh, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, meie raportööri tehtud töö eest, see töö ei olnud kerge see eelarve äh, seadis meile kolm äh, rasket ülesannet. kõigepealt äh, pidime me kaitsma, kaitsma Euroopa Liidu toimimist, me peaksime toime tulema julgeolekuprobleemidega ning eelkõige pea, pidime olema eeskujuks teistel. mis puudutab eeskujuks olemist, siis ma arvan, et seda me oleme suutnud teha. ma usun, et teatud kulutused ei ole kasulikud, iseäranis pean ma silmas äh, kontorite, äh, hoone, kontorite uue renoveerimist ja samuti pean ma silmas teatud kulusid mis on seotud Euroopa sa-, Parlamendi saadikute transpordiga. aga olulised asjad on hoopis mujal, olulised asjad on seotud võimalustega tugevdada Euroopa Liidu seadusandlikku tegevust, tugevdada Euroopa demokraatiat ja ma pean teile ütlema, et, et ma ei mõista neid kärpeid, mida tehakse tõlkevallas ometigi äh, meie meeskond oli üksmeelne selles osas, et tõlkekulutused tuleb säilitada ning äh, ma arvan, et me, äh, mul on väga hea meel, et siin on pööratud raportis tähelepanu iiri keele tõlkele ja ma loodan, et need meetmed ka peatselt ellu rakendatakse, aitäh! suur aitäh, härra Fernandes, poolteist minutit, palun! suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin omalt poolt ka õnnitleda raportööri ja rõhutada seda, eh, kui palju tööd ta ära on teinud, niisiis tõesti õnnitlused on siinkohal eh, igati õigustatud ma tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Liidu eelarve on äh, investeeringutele suunatud äh, eelarve, suurem osa sellest äh, läheb ju investeeringuteks, halduskuludeks läheb ikkagi üsnagi vähe. ja kui me räägime Euroopa Parlamendi eelarvest, siis me räägime viiendikust üleüldisest kulust. me peame tagama selle, et me suudame kodanikele pakkuda kõrge kvaliteediga seadusandlust ja selle tagamiseks on meil vaja eh, minimaalselt eh, tehnilisi vahendeid ja minimaalselt personali. Eh, meil on vaja ka mitmekeelsust, meil on vaja ka Ehm, turvalisust eh, nende inimeste jaoks, eh, kes siin töötavad, meil on vaja kaitset terroristlike rünnakute vastu ja meil on ka vahendeid vaja, et neid eesmärke saavutada. me tahame ehm, eh, head eelarvet ja seda me tahamegi saavutada, me tahame tõhusat eelarvet, kus oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et me saaksime vastata positiivsel viisil nendele väljakutsetele, mis meie ees on ja me oleme tõesti silmis väljakutsetega ja seetõttu ma kutsun kõiki üles hääletama selle dokumendi poolt. see ei ole ideaalne raport, ei, aga see oli parim raport, mis oli võimalik saavutada, me oleme teinud äh, parima ära säästmise valdkonnas, olukorra parandamise, asjade parandamise korras äh, ja peasekretäri esialgse ettepaneku parandamise valdkonnas. suur aitäh ja härra Viotti, palun. suur aitäh ma tahaksin keskenduda mõnele aspektile siin eelarves, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri ja äh, kõiki, kes selle raporti koostamisse oma panuse andsid. ma arvan, et töö, mille me komisjonis ära tegime fraktsioonide üleselt, äh, võimaldas äh, meil saavutada palju rohkem sääste, kui muidu oleks võimalik olnud. ma arvan, et uus julgeolekuvaldkonna kulutuste osa ei ole suunatud mitte ainult meie endi julgeoleku tagamiseks, vaid kõikide inimeste julgeoleku äh, tagamiseks, kes parlamendis töötavad, ehk siis mitte ainult parlamendisaadikute julgeoleku tagamiseks, vaid kogu personali julgeoleku tagamiseks, ehk siis need kulud on ääretult olulise tähtsusega. kui me räägime julgeolekust, siis me ei tohiks, siis me ei peaks õigustama mingite kulutuste tegemist äh, äh, ma arvan, et probleeme on sellega, kuidas tagada see, et meie kodanikud tõesti saaksid aru, et meil on eelarve, mis on paremini tasakaalus ja vastab nende vajadustele ja soovidele ja seda ei ole veel siiani saavutatud. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Benito. lubage mul alustada sellest, et ma eh, mõistan hukka selle, kuidas eh, see raport koostati ja seda raportööri tõttu parlamendi võimalused on piiratud, meile jäädi liiga vähe aega. väljas on ju kriis Euroopa Liidus ja riigid on pidanud kasutama kärpemeetmeid, võib-olla institutsioonid peavad seda ka tegema jah, makstakse välja äh, äriklassipiletid, teenuseid ostetakse sisse. me peaksime piirduma sellega, mis on vajalik selleks, et äh, oma tegevusi teostada, ülesandeid täita. ja me peaksime äh, tõesti piirduma sellega, et me töötame ainult Brüsselis, mitte kulutama üleliigselt üle saja kaheksakümne miljoni aitäh, pooleteiseks nimut-, minutiks äh, saab äh, sõna härra Žetkovski. aitäh, proua juhataja, austatud daamid ja härrad. kordan ennast taas kord, kõigepealt ma tahaksin tänada suurepärase koostöö eest raportööri ja kõiki variraportööre, aga nüüd ma tahaksin välja käia ühe väga originaalse mõtte võib-olla ta ei ole senini sellest aru saanud, aga Euroopa Parlament muutub üha tähtsamaks ja selle tulemusena eh, satume me ka suurema ohu alla, seetõttu tulevases eelarves me ei peaks ette nägema mitte ainult piisavat turvavaru, vaid me peame olema paindlikud, et me saaksime ad hoc meetmeid kasutusele võtta, mis olid kas või selgi aastal vajalikud ja on veelgi üks oluline aspekt, mida ma tahaksin mainida. ei ole mõtet arutada seda, kui tõhus äh, või mitte on siis kulutada raha Brüsseli ja Strasbourgi vahel reisimisele. see on fakt, millega tuleb äh, toime tulla, aktsepteerida me, meil on Brüsselis ju kolm hoonet, kus tuleb tagada piisav turvalisus, me peame hea seisma selle eest, et kõik inimesed, kes parlamendis töötavad, saaksid töötada turvalises keskkonnas kui eh, hakata arutama seda, kui eh, palju raha kokku hoida, kui me ühest hoonest loobume, siis ma ei leia, et sellel oleks mõtet. nii et eh, tuleb rääkida nii tuludest kui kuludest, tasakaal leida ja tähtis on ju see, kui tõhusalt me seda raha kasutame. ja ma usun, et me kõik peaksime andma parima selleks, et raha saaks tõhusalt kasutatud. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Manka austatud president, kallid kolleegid. eelarve kokkupanekul ei ole midagi lihtsamat, kui korrutada möödunud aasta eelarve inflatsioonimääraga või mõne ettenähtud koefitsiendiga. kui me seda iga aasta kordaksime, siis lõppkokkuvõttes see toob kaasa ebatäpsuse ja ka ressursside ebatõhusa kasutamise viimastel aastatel on inflatsioonimäär olnud äh, palju madalam kui see inflatsioonimäär, äh, mida võeti arvesse äh, eelarve koostamisel pikemas perspektiivis. Mm, kallid kolleegid, loomulikult me soovime tulemusi parandada, ma loodan, et pärast homset hääletust kõik tulevased Euroopa Parlamendi eelarved koostatakse vastavalt tegelikele vajadustele. me peame avalikkusele näitama, et me suudame väga tõhusalt oma ressursse kasutada, aitäh. aitäh, härra Dorfmann, palun. aitäh, proua juhataja. aitäh, ma tahaksin kõigepealt raportööri ja variraportööre kogu südamest tänada. ma arvan, et meil on väga hea tulemus, tulemus, mida me saame tõesti kaitsta Äh, eelarvekomisjonis äh, on alati oluline näha probleemi äh, kaks, kahte külge. me peame kinnitama kodanikele, et me ise käime rahaga säästlikult ümber ja samas saavutama siiski võimaluse oma tööd korralikult teha ja näiteks kui ma mõtlen sellele, kuida-, kui palju meie delegatsioonid reisivad, me peaksime mõtlema sellele, kui palju inimesi kaasa sõidab, kui palju keeli meil vaja on ja selles vallas me saaksime tõesti üht-teist kokku hoida aga siis me peame mõtlema ka oma töö kvaliteedile. parlamendi äh, töö kvaliteet sõltub sellest, kui palju meil on raha kaastöötajate jaoks, kui palju er rahastatakse erakordi ja ma arvan, et see eelarve on äh, nii ühiskonna kui ka parlamendi jaoks tõesti hea, ma arvan, ma arvan, et see aitab ähm, kaasa demokraatia suurendamisele ja minu arvates on äärmiselt oluline, et me äh, äh, oma äh, ülesannete täitmiseks piisavalt eelarvevahendeid omame, mina igatahes toetan seda eelarve ja loodan, et me homme võtame selle kõik ühiselt vastu, aitäh! aitäh, liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna härra Negreski raportul referitor la aitäh, proua president. Euroopa Parlamendi eelarveraport aastaks kaks tuhat seitseteist on hästi tasakaalus nende ressursside vahel, mis on vajalik selleks, et Euroopa Parlament hästi saaks toimida. meil on vaja suurendada läbipaistvust ja tõhusust üksikasjaliku eelarve avaldamine veebisaidil on märk meie valmisolekust anda kõigile inimestele võimalus meid paremini mõista. tugev demokraatia eelab, eeldab tugevat parlamenti ja parlament peab inimestega suhtlema parlament ei tähenda mitte parlamenti ainult Brüsselis või Strasbourgis, vaid see on parlament kogu Euroopas. ja ei ole vaja uusi erisusi peale suruda erinevatele liikmesriikidele. teatud piirangud on seatud Ida-Euroopa riikidele, mis tähendab seda, et, et selle piirkonna inimesed, nendele mak-, ei maksta mõistlikku tasu. härra Marjas, suur aitäh, lugupeetud president mis puudutab Euroopa Parlamendi kulutusi aastal kaks tuhat seitseteist, siis julgeolek ja küberjulgeolek on seal prioriteetide hulgas. eelarve tahab suurendada kolme, rohkem kui kolme protsendi võrra eh, neid vahendeid, eh, mis on ette nähtud julgeolekule võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga Äh, me tahame üha rohkem investeerida julgeolekusse, aga ma arvan, et või kõigepealt peaks hindama, millised tegelikult on Euroopa Parlamendi vajadused selles valdkonnas, millised on ohud. me peame hindama ka seda, kuidas mõjutavad kõik need julgeolekumeetmed eelarved ning me peame väga selgelt kirjeldama ka seda, kuidas eelarve on arenenud selleks, et asi oleks läbipaistev. läbipaistvus peab olema kõikjal ja kõigi jaoks kõigepealt ma tahaksin tänada härra Tarandit tehtud töö eest. tahaksin äh, pöörata teie tähelepanu ka sellele, et te olete prioriteetseks pidanud iiri keelt äh, ja olete toetanud äh, tõlkimist iiri keelde, ütleb proua Ariada. tegemist on ääretult olulise keelega, mis väärib toetust, mis väärib sama kõrget kohta kõik, kõik teised Euroopa Liidu ametlikud keeled. sellega me saadame välja sõnumi selle kohta, kuivõrd oluline on meie identiteet, et seda siin kojas tunnustatakse. tervitan ka seda, et kolm koma seitse miljonit ähm, eraldatakse kõige selle ellurakendamiseks, et me saaksime alustada värbamisprotsessi ja pakkuda tõlketeenust. Äh, ma siiralt usun, et tulevikus äh, on sellest suur kasu iiri keelele, mille eest ma olen äh, aastaid võidelnud, aitäh teile! härra Viigas, palun Eh, registramos <clears throat> neste relatório a importância de sermos eficientes. Eh, selles eh, raportis on näha seda, et kutsutakse üles olema tõhusad, läbipaistvad kulude osas, tuleb tõhustada menetlusi, tuleb vältida samas diskrimineerimist, tõrjumist, aga kellelegi ei meeldi kärped, kärpemeetmed, julgeolek on, turvalisus on tähtis, aga ehm, see ei tohi kaasa tuua seda, et, et meie hooned muutuvad eh, nagu vallutamatuks kindluseks. parlamendil on oluline see, et, et me saame oma tööd teha ja see, mis puudutab autojuhte, ma usun, et meie koda peaks eh, nii-öelda näitama teed sellega, kuidas me oma personali kohtleme. aitäh ja nüüd anname sõna raportöörile, härra Tarand, palun. <coughs> aitäh, proua president. arutelu oli väga huvitav, sisuline, kõik need kommentaarid ja kõned eh, olid muljetavaldavad raportöörile Ehm, sellel hiljal õhtul on meid siin umbes kakskümmend, eh, kes me väljendame oma arvamusi, uskumisi, poliitilist eh, seisukohta, mis määrab ära homse hääletuse tulemused. ja nii, nagu ma ütlesin, ma olen valmis ehm, aktsepteerima demokraatlikku tulemust ja olen valmis tegema ka viimase hetke läbirääkimisi, kas või täna öösel, kui keegi soovib mingeid eh, muudatusi sisse viia, et raportit parandada ükski raport, mis otsib kompromisse erinevate institutsioonide, fraktsioonide, isikute vahel, mul oli õnn eh, sellel eh, teekonnal kokku puutuda erinevate huvitavate isiksustega. ükski selline raport ei ole kunagi ideaalne. alati on äh, midagi, mida on võimalik kritiseerida, naeruvääristada, vaidlustada, aga see on see, mis meil on täna ja eks me homme hääletame ja hääletagem siis ja vaatagem, vaadakem, milline on tulemus, aitäh! aitäh ka teile, sellega on eelarve